L'ordine del giorno reca la raccomandazione per... vastavalt päevakorrale järgmisena arutelul teisel lugemisel Renate Sommeri raport toidualase teabe esitamise kohta tarbijatele ja annaksingi kohe sõna meie raportöörile proua Sommerile, kellel on neli minutit kõneaega. suur tänu, proua president! lugupeetud härra volinik, lugupeetud kolleegid! peaaegu kolm aastat hiljem, kus me oleme teinud väga palju ähm, tööd, kaks tuhat muudatusettepanekut peale loetamatuid kohtumisi, läbirääkimisi, peale Äh, väga keerulisi poliitilisi dialoog ja tehnilisi kohtumisi oleme me nüüd jõudnud lõpujoonele. siin on tegu olulise kompromissiga nõukogu komisjoni ja parlamendi vahel, mis äh, käsitleb siis toidualase teabe esitamist. see peab andma tarbijatele paremat ja rohkem infot äh, toiduainete kohta, nii et ta saaks ähm, paremat infot ostmisel, kuid siinkohal on oluline ka bürokraatia vähenemine, samuti äh, Ähm, õiguste kaitse. see on oluline ka VKE-de jaoks ning tuleb ka teada, et äh, toiduainete sektor Euroopa Liidus koosneb kaheksakümne protsendi ulatuses SK, VKE-dest ja samas äh, toiduainete märgistamine peab sobima kõikidele toiduainetele ja alkoholivabadele jookidele, nii et äh, toiduained, mis on kas käsitööna valminud või siis äh, keeruliste äh, tööstuslike protsesside tulemusena toimunud, kuid me teame, et äh, see märgistus ei sobi alati kõikidele toiduainetele, vaatamata kõikidele keerulis-, keerulisusestele, vaatamata kõikidele poliitilistele ideoloogiatele, vaatamata liikmesriikide egoismile, oleme me nüüd siiski jõudnud hea kompromissini allergeenid äh, märgistatakse ära, samuti äh, tuleb info ka äh, taimeõlide kohta, samuti mis puudutab sea, kitse, linnuliha, siis ka need märgistatakse vastavalt. ning ähm, mõjuhinnang näitab ka, milline tulemus, millist tulemust annab ka to-, piimatoodete märgistamine, samuti liha, töödeldud toodetes ja nii edasi ja märgistus tuleb pakendi esiküljele eh, loetavalt ja samuti puudutab see ka seda eh, eh, liha, mida nimetatakse vormitud lihaks, mis on siis, koosneb väikestest kokku pressitud lihatükkidest samuti. kui näiteks jogurti peal on, jogurtipakendi peal on puuviljapilt, siis peab seal ka puuvili sees olema, mitte ainult aroomiained ja ja värvi- ja maitseained. samuti tuleb ähm, ära tuua äh, ähm, toote kirjelduses ähm, ka portsjoni energiasisaldus, samuti liha ja kala äh, esmakülmutamise äh, kuupäev me oleme rääkinud ka loetavusest, me oleme pannud kirja, kui suur on miinimum trükisuurus, samuti näiteks kontrast trükikirja ja tausta vahel on samuti üheks tehniliseks ähm, üksikasjaks, mis paika on pandud. me soovime ka bürokraatiat vähendada, nii et äh, värsked tooted peavad küll ähm, tooma infot ähm, allergeenide kohta, aga mitte äh, lisainfot, mis oleks väga kallis ja komisjon soovis seda küll alguses, kuid äh, see oleks ähm, rikkunud seda äh, pilti, ähm, millele praegu oma eripära annavad erinevate piirkondade eripärad ning me näeme, et tarbijakaitseorganisatsioonid on rahul selle saavutatuga, ma tänan kaasraportööre komisjoni, eriti volinik Talit tema avalduste eest, mida ta loodetavasti kohe teeb ja millega ta kõik need viimased sõlmpunktid, mis meil poliitilises arutelus tekkisid, ka äh, läbi äh, raiub ja ma tänan ka eesistujaid, nimelt et nad suutsid saada hakkama võimatuga, teha ringist nelinurga ja nad on jõudnud, me oleme jõudnud tõesti väga hea kompromissini, aitäh. Grazie, la parola al minis-. suur tänu. ja härra minister Savitskil on nimel eh,, nii, sõna nõukogu nimel. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, pani. suur aitäh, proua äh esimees, lugupeetud MEP-id. suure heameelega osalen tänases debatis. see viib lõpule neli aastat kestnud arutelud määruse üle, kuidas esitada informatsiooni toidu kohta tarbijatele, see on debatt, mis tõesti puudutab tarbijate lahutamatuid õigusi. diskus-, arutelud pole olnud kerged, aga tulemus on väärt kõiki neid pingutusi. määrus toob äh, Euroopa Liidu tarbijatele käegakasutavad eeliseid, see on oluline samm selleks, et tagada see, et toit, mis ostetakse Euroopa Liidus, sisaldab selgeid loet-, selgelt loetavat ja praktilist informatsiooni. meie läbirääkimised on edukad tänu sellele, et Euroopa Parlamendil oli konstruktiivne seisukoht. ma tahaksin tänada raportööri proua Renate Sommerit kaasraportööre ja kõiki neid, kes andsid oma panuse selleks, et tänast raportit koostada. loomulikult tahaksin tänada kõiki eelnevaid eesistujamaid, neid oli koguni kuus, nende töö oli see, mis sillutas töö äh, selleks, et jõudsime selle kompromisspaketini, mis loodetavasti homme tuleb hääletamisele. mul pole kahtlustki et eeskirjad, mis siin dokumendis ära toodud on, võimaldavad tarbijatel teha paremaid, tervislikumaid valikuid oma toiduvaliku suhtes, samal ajal muutmata asja äh, liiga keeruliseks, toomata täiendavat koormust ettevõtetele, kes turul toimivad kõik kolm institutsiooni jõudsid kokkuleppele peamistel, äh, peamistes asjadel. Äh, märgistus saab olema selgem, sest äh, on pandud paika minimaalne tähe suurus, pakendatud toidud peavad sisaldama informatsiooni kaloraaži kohta, on ka kohustuslik informatsioon allergeenide suhtes, pakendamata toidud, mis müüakse tihti tootjalt otse tarbijale, allub paindlikematele reeglitele, mille määravad ära liikmesmaad. selleks, et mitte liiga suurt koormust panna VKE-dele ähm, toidu märgistamise suhtes, pakendamata, pakendamata toit ning käsitsi toodetud toit ehk siis väikeettevõtetes toodetud toit on vabastatud informatsioonikohustusest. kogu informatsioon peab olema kättesaadav enne ostuhetke. me suutsime jõuda kokkuleppele ka kolme muu teema suhtes, mis puudutavad toidumärgistust. Polin- äh,, komisjon alles töötab selle kallal, see puudutab siis alkohoolseid jooke, päritoluriigi äramärkimine ning informatsiooni väljatoomine, mis puudutab iso- äh,, äh transrasvade isomeeride olemasolu antud tootes. komisjon esitab oma raporti nendele teemade kohta kolme aasta jooksul peale määruse jõustumist. kuid konkreetsete puh juhtude puhul võib ta välja tuua ka oma seadusandlike algatustega. proua raportöör, esimees, mu daamid ja härrad, see ettepanek on kasulik tarbijatele, see annab suuremat läbipaistvust, kuna märgistus saab olema nüüd lihtsam, see aitab ka suurendada meil Euroopa õigust realiseerida. Poola tahab eesistujana äh, selle teema äh, viia edasi nii kiiresti kui võimalik, me loodame, et peale seda, kui juristid selle dokumendi on üle vaadanud, siis äh, nõukogu võtab selle dokumendi oktoobri alguses vastu. see tähendab, et seadusandlik akt saab avaldatud ametlikus tea-, ametlikes tead-, ametlikus teatajas enne oktoobri lõppu sel aastal, aitäh! Grazie ministro, la parola al suur aitäh, ministrid, ja nüüd annan sõna volinik Talile <clears throat> proua president, austatud parlamendiliikmed, rohkem kui kolm aastat tagasi, kolmeteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat kaheksa võttis komisjon vastu oma ettepaneku määruse osas eh, toidualase teabe esitamise kohta tarbijatele. täna oleme jõudmas siis kokkuleppele selles väga olulises küsimuses. ma olen tänulik eh, eriti eh, doktor Sommerile suurepärase töö eest äh, ja tublilt tehtud töö eest kompromissi leidmiseks nõukoguga. tahan tänada ka kõiki variraportööre, kes selle direktiiviga tegelesid ja nende väga viljaka panuse eest. kuid lõpetuseks, äh, kuid mitte vähem olulisena, suur tänu ka Ungari eesistujale ja eelnevatele eesistujatele, kes tegid äh, väga suure töö ära selleks, et jõuda kompromissideni, mida terve nõukogu saaks toetada mul on väga hea meel näha, et Euroopa Parlament jagab komisjoni visiooni selle kohta, milline peaks nägema välja üldine raamistik toidualase teabe osas, kus tarbija on kõige tähtsamal kohal. selle seadusandlusega tagame me selle, et meie lähenemine äh, Äh, toidu, äh, toitainete kirjelduse osas on äh, vastavuses tuleviku väljakutsetega. meie ühtne töö viimastel kuudel on leidnud mitmes valdkonnas tunnustust, tooksin välja mõned valdkonnad, kõigepealt miinimum tähemärgi suurus kohustusliku informatsiooni osas parandab kindlasti siltide loetavust ja see on olnud üks põhilistest murekohtadest selles küsimuses. teiseks, kohustuslik tootekirjelduse märgistus aitab kindlasti valida too-, tarbijatel selliseid tooteid, mis vastavad nende eelistustele ja vajadustele. kolmandaks, kohustuslik tootekirjeldus allergeenide ja toidu sallimatuse osas nii äh, pakendatud, mittepakendatud kui ka restoranides muu, müüdava toidu osas tagab kindlasti rahvatervise parema kaitsmise allergeenide väljatoomine toitaine nimistus aitab äh, need, äh, neid äh, paremini välja selgitada. ja neljandaks, kohustuslik toitaine kirjeldus pakettidel aitab, pakenditel aitab teha tarbijatel teadlikuma valiku. tuleb tagada seda, et tarbijatele eraldatakse, e, e, antakse korralikku informatsiooni pöörame mina ja põllumajandusvolinik Tšolon nende reeglite täitmisele eriti suurt tähelepanu. kuigi uus seadusandlus parandab asju nii tarbijatele kui ka toiduainetööstuse jaoks, on väga kahju mul sellest, et märgistuse seadmise kohustus pakendi esiküljele on jäänud kokkuleppest välja. see kindlasti vähendab seda kasu, mida toob kohustuslik to-, öö, tootekirjelduse äh, pakile panemine. kuid samas on siiski astutud samm õiges suunas, see on aluseks järgnevatele selle punkti äh, selle küsimuse aruteludele. kahju on mul ka sellest, et alkohoolsed joogid on täiesti jäänud välja selle märgistuse nõuete alt. minu meelest on tarbijatel õigus äh, saada äh, Äh, korralikku informatsiooni alkohoolsete jookide tarbimisel. ma tahaksin tagada selle, et me jõuaksime siin õigele tasakaalule tulevaste raportite kontekstis. ja lõpetuseks äh, parlament või nõukogu on palunud meilt nelja avaldust, kõigepealt avaldust komisjoni poolt loomade tapameetodite osas. nõukogu ja parlament on märkinud seda, et Euroopa tarbijad äh, tunnevad huvi Euroopa äh, loomade heaolu direktiivi sätete kohta, äh, peaasjalikult ka siis selles osas, kas uimastati looma enne, enne tapmist. ja me mõistame muidugi, kui delikaatne teema see on, me oleme öö, ähm, uuringu tellinud selleks, et piisavalt öö, äh, õiget teavet edastada öö, tarbijatele selles küsimuses ja see saab kindlasti olema tugev, tulevikus loomade heaolu alase seadusandluse üks osa. teiseks palutakse aspartami osas, komisjoni teatis neljandal mail kaks tuhat üksteist, palus komisjon EFSA-lt, Euroopa Toiduohutusametilt, vii-, viia läbi aspartami osas täielik ohutusuuring. EFSA võttis selle palve vastu ja eeldatavasti teaduslik uuring jõuab sep-, septembriks aastaks kaks tuhat üksteist lõpule. komisjon tahab omalt poolt tagada selle, et EFSA kaalub ka aspartami tagajärgi äh, äh, last ootavatele naistele. ja EFSA uuringu tulemuste alusel otsustab siis komisjon, kas aspartami osas tuleb seadusandlus üle vaadata ja kui seda on vaja, astuda äh, ka korralikud samme, näiteks äh, vaadata üle siis maksimum lubatud piirmäärad ning info edastamise äh, punktid tarbijatele. nüüd kolmandaks toitevärvide, toiduvärvide osas äh, komisjon töötab praegu äh, toiduekstraktide alast äh, suunist, mis hõlmab siis ka ekstrakte, millel on värviv iseloom, äh, see töö algas juba aastal kaks tuhat viis ja eesmärgiks on siis defineerida toiduvärvid ning tagada sätted, mille kohaselt oleks tarbijatel piisavalt informatsiooni äh, Ähm, toidulisandite kohta, millel on värviv isaloom. nüüd neljas ähm, äh, otsemüügiks ette nähtud eelpakendatud toiduainete alane regulatsioon, hügieeninõuded ja kõik muu sellega kaasnev tuleb äh, toiduhügieeni pakett, paketis arutelule. ja lõpetuseks ma tahaksin äh, teha ühe avaldusega selle teksti institutsionaalse aspekti osas. komisjon rõhutab seda, et läheb vastu ähm, äh, seaduse tähele mm, äh, sealhulgas ka rakendavate meetmete seadusandluse vaimule äh,, kui viidatakse ainult konkreetsetele sätetele komisjoni peamine põhimõte on see, et komisjon võtab vastu rakendava seaduse, kui arvamust ei esitata. artikkel viis lõige neli näeb ette üldreegli, kuid meie ja seega me ei saa toetada seda, et seadusandja lihtsalt viitab siin teisele õiguslikule alusele, seda tuleb tõlgendada <laughs> piiratud kujul. ja seda tuleb õigustada proua president, austatud saadikud, see kompromisspakett, mis on homme hääletusel, on suur samm edasi toidualase teabe valdkonnas, suur tänu! Grazie commissario, ora la... suur tänu, härra volinik! nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei, härra Liise, kaks minutit. suur tänu, proua president! kõigepealt õnnitlused äh, proua äh, raportöörile, proua Renata Sommerile ja suur tänu ka kõikidele nendele, kes aitasid selle kompromissi saavutamisel, suur tänu Ungari eesistujale ka John Tallile. ma jälgisin seda menetlust algusest peale ja ma tean, et see oli väga keeruline, olid väga erinevad vastuolulised äh, seisukohad ja huvid, aga ma leian, et tulemus on positiivne me anname nüüd tarbijale parema ja kvaliteetsema info aga me sattusin eestkostja rolli tarbijate suhtes, ma ei hakanud tegema ettekirjutusi, et mida tohib süüa, mida mitte. nüüd, mis on eriti oluline, just see ähm, imitaatide küsimus, nimelt oluline oli meile see, et toiduaine ei jätaks vale muljet, et jäetakse justkui mulje, et toiduaine koosneb milles, mingitest ähm, osadest, millest ta tegelikult ei koosne. samuti, mis puudutab äh, taimset ähm, rasva, siis äh, tuleb ka see märgistada ja me leiame, äh, et me jõudsime vaatamata keerulistele läbirääkimistele siiski ähm, hea tulemuseni. ja loomulikult võib siin öelda, et tegu ei ole mingi imitaadiga, vaid on innovatiivse tootega, aga kui see pakendile siiski kirja panna vastav info taimsete rasvade kohta, siis ma leian, et siin on tegu juba väga hea parandusega, nüüd enam äh, tarbijaid ei peteta, nad teavad, mida nad ostavad ja siinkohal ka aidatakse põllumajandustoodjad, et nad saavad oma toodete eest paremat hinda. oluline on see, et tulevikus ei ole ka enam vaja luupi selleks, et äh, lugeda neid äh, toidumärgistusi, sellepärast et äh, on paika pandud ka tehnilised kriteeriumid. me pidasime siin meeles küll Nestlet ja Ferrerot, aga ka me mõtlesime siin väikestele toitlustajatele ja ma leian, et me oleme leidnud hea tulemuse kõikidele, suur tänu kõikidele, kes kaasa aitasid! suur tänu ja nüüd sotsialistide ja demokraatide nimel annaksin sõna proua Vilmotile, kellel on kaks ja pool minutit kõneaega. suur tänu, proua president, mul on väga hea meel, et pärast aastaste, aastaste pikkust tööd astume sammu õiges suunas ja teavitame tarbijaid sellest, mis on toidus, mida nad söövad. kahjuks aga tundus kohati, et me oleme ära unustanud selle, et see määrus puudutab just nimelt eh, toidulase teabe esitamist tarbijatele. toidu- ja joogitööstuse surve on olnud seninägematu ja väga palju on raha kulutatud selleks, et läbipaistev märgistussüsteem kunagi ei realiseeruks, kuid lõpuks ometi oleme jõudnud eh, kompromissile, ma võitlesin väga palju päritolu Äh, sildistuste osas ja väga hea meel, et nõukogu on nõus äh, sellega, et see nüüd läheb peale kõikidele lihatoodetele. me oleme nõus ka sellega, et nõukogu peaks ka äh, töödeldud lihatoodetele selle päritolumärgistuse panema peale. miks see on oluline, ma võin näiteks praegu minna Inglismaal ja osta kanavõileiva, kus on öeldud, et see võileib on tehtud äh, Suurbritannias, aga seda ei öelda, et kana on Indoneesiast, see, see tuleb lõpetada. Äh, tuleb sildistus teha selgeks, äh, töödeldud toiduainetes on väga palju transrasvu, neid lisatakse lihtsalt sinna põhjuseta ja see võib viia ka tõsiste raskusteni, näiteks nagu südamehaigused, Alzheimer, rasv, äh, rasvumistõbi ja nii edasi. komisjon peab kolme aasta pärast selle asja uuesti üle vaatama. meie fraktsioon toetab seda, et lisatud transfat-, transrasvade vastu esitatakse üle-euroopaline keeld. mul on väga hea meel, et liikmesriigid on nõus ka sellega, et igasugune taimeõli on nüüd ära märgitud märgitud tarbijad äh, saavad nüüd näha, kas äh, ökovaenulik äh, palmiõliga seda käsutatakse või mitte suur pettumus minu jaoks on see, et kohustuslik silt pakendi esiküljel ei võet-, seda mõtet ei võetud vastu, mulle tundub, kui me tahame tõsiselt äh, lahendada mõned tõsised äh, terviseprobleemid, näiteks nagu suhkrutõbi, äh, ülekaalulisus ja, ja südamehaigused, peaks andma siiski tarbijatele piisavalt informatsiooni, et nad teeksid, saaksid teha tervislikuma valiku, kuid mul on väga hea meel, et vabatahtlikkuse, vabatahtlikult kasutatakse selliseid süsteeme edasi, näiteks nagu see valgusfoorimärgistus ja järjest rohkem on tootjaid, kes on seda kasutanud, ärgem unustagem, et see on esimest korda, kus äh, selline toidumärgistus üldse on muutunud kohustuslikuks, olgugi et äh, paketi tagaküljel ja tarbijatel on alati täna võimalus lugeda siis edaspidi, kui palju suhkrut, äh, toitaineid või näiteks soola on ostetud toidus. läbipaistev toidumärgistus on meie jaoks väga oluline ja me kat-, kat-, kavatseme seda võitlust tarbijate nimel jätkata, suur tänu! Eh, eh, suur aitäh! ALDE fraktsiooni nimel härra äh, Gebrandi, neli ja pool minutit. suur aitäh, proua esimees. tahaksin õnnitleda proua Sommerit Ungari eesistujamaana variraportööri, variraportööri ja komisjoni jõuda teise kompromissini. see on tõeliselt teretulnud äh, päev ja me oleme tõeliselt suure sammu astunud tarbijate äh, Äh, heaks. me oleme suutnud saavutada suuremat selgust selles, mis on selles toidus sees, mida me sööme ja liberaalide seisukoht on olnud selline, et me ei tohiks ette kirjutada inimestele, mida nad sööma peavad, pigem anda neile informatsioone, nii et nad saavad ise oma vaba informeeritud valikud teha. on oluline, et koolid pühendavad aega selleks, et õpetada äh, toitumisalaseid äh, kursuseid äh,, Äh, toiduvalikut ja söömist. ma tahaksin rõhutada äh, kahte asja. kõigepealt, me oleme nüüd ära öelnud, et tuleb harida inimesi selles suhtes, millist taimeõli tootes kasutades. selle asemel, et öelda taimse päritoluga õli, tuleb selgelt ära öelda, kas on tegemist odava õliga teadmata allikast või on tegemist millegi muuga. teine asi puudutab transrasvu, see on kompromiss millest me rääkisime, kas täielikust ärakeelamist, sest me ei taha kunstlikke transrasvu oma toidus. ja see oleks väga palju parem lahendus. ma tahaksin volinikule öelda, et võib-olla peaks ta äkki oma iPadist pilgu üles äh, tõstma ja küsima, kas uut tehnoloogiat võiks kasutada selleks, et äh, toidu kohta rohkem informatsiooni saada, nii et me ei sõltuks liigselt äh, paberist, aitäh! aitäh Roheliste fraktsiooni nimel, härra Schlöter, kaks minutit. suur tänu, proua president, läbirääkimised olid tõesti väga keerulised, kuid nüüd on need jõudnud äh, lõpuni. ja ma leian, et olukord on äh, paranenud. meil meie eesmärgiks äh, ei olnud leida lihtsalt kiire lahendus aga sellegipoolest alkohol on paraku äh, selle äh, määruse alt välja jäänud. sest te ju kõik olete tuttavad alkoholi mõjuga. ja alkohol on, äh, sisaldab väga palju kaloreid ja ka suhkrut ja me peame ka äh, teadma, mida me oma leiva peale panema, et äh, kui me paneme sinna leiva peale sinki, siis me peame ka kindlad olema, et see tõesti sink on, kui me teame, ostame mustikajogurtit, siis me peame ka teadma, et seal on tõesti mustikad sees ja nii edasi. ja kanalihaga äh, ka täpselt sama lugu. ma leian, et väga positiivne on ka see, mida saavutati päritolumärgistuse osas ja ma loodan, et äh, see äh, õigusakt võimalikult kiiresti äh, rakendatakse, oluline on ka siin loomatervishoiu ja heaolu eeskirjade täitmine, sellepärast et meie kodanikud ei soovi ju, et loomad, loomasid, loomi enne tapmisele viimist liiga kaua transporditakse. nanotehnoloogia osa on samuti äärmiselt oluline, transrasvad, need tule-, leiavad nüüd ka oma tee Äh, toote kirjeldusele ning see on äärmiselt oluline. mul on väga äh, hea meel, et ka allergeenid äh, märgistatakse ja samuti, mis puudutab taimseid rasvu, meie tarbijad saavad nüüd igal pool Euroopa Liidus paremat infot selle kohta, mida nad ostavad. aitäh! reformisti europei lo-. suur tänu ja ECR-i nimel härra Stevenson. Thank you very much, president. President, I am suur aitäh! president, mul on hea, et nõukogu komisjon ja parlament jõudsid konsensusele selles. meil olid väga-väga erinevad lähtekohad, kuid oleks olnud väga kahju, kui see kolmeaastane töö, mille eest me peame Renate Sommerit õnnitlema, läheks äh, aia taha, nii nagu uudistoitude äh, algatus aia taha läks. ma puudutaksin punkti, mida tõstatas volinik Taali äh,, nimelt äh, loomad, keda tapetakse ilma eelneva äh, uimastamiseta äh,, halali ja juudi meetodi kohaselt. see, nagu me kõik teame, seda ko-, kuritarvitatakse väga palju, seda erandit kuritarvitatakse nii, et miljoneid ja miljoneid loomad tapetakse nüüd sellisel moel ning lihatooted äh, nendelt äh, loomadelt leiavad tee ka üldisesse toiduahelasse. Euroopa tarbijatel on õigus teada, kui nad neid tooteid ostavad. mul on väga hea meel kuulda, et härra Dali äh, kavatseb edendada Ähm, looma heaolu äh, alast määrust ja loomulikult midagi vähemat me ei saakski oodata, aitäh! suur aitäh! ja nüüd Euroopa Ühendatud äh, roheliste vasakpoolsete liik-, vasakpoolsete liikmete nimel. suur aitäh, härra Tali, täna on Dolly lammast oli äh, sünnipäev. esimene kloonitud äh, lammas tähistaks oma viieteistkümnendat sünnipäeva, sest tegelikult ta, Dolly äh, suri kahe tuhande kolmandal aastal, kui sellest hoolimata õnnitlen Dollit ja kõiki teisi kloonitud loomi, mis võivad päevavalgust näha. see on tõesti päev, mil tuleb õnnitleda saavutuse puhul. kuid Euroopa komisjon pole viieteist aasta jooksul suutnud mingisugust määrust selle kohta välja anda. ükskõik milline kloonitud loomadelt saadud liha ei allu mitte mingisuguse seadusandluse alla, see on komisjonipoolne tõsine puudus, see tood-, toit tuuakse turule nagu iga teine toit, siin ei viidata kuidagi, kust see liha pärit on sildil, märgistusel ei ole ka mingit viidet, et mingi toit sisaldab näiteks transrasvu, ja siin ei ole alati ka portsjoni äh, koguseid välja toodud, ei ole ka saja grammi või saja milliliitri kohaselt äh, ära toodud väärtusi, öeldakse vaid, et tegemist on toore lihaga ja mitte seda, et tegemist on äh, muudetud lihaga, see on, see on väga-väga oluline informatsioon tarbijatele, ei ole siin viidatud ka sellele, kui palju kulutati energiat selle toomise, eh, tootmiseks, ei tooda ära ei suhkru ega soolasisaldust. nagu härra Simson ütleb, me ei tohi äh, müü- äh,, me ei räägi seda äh,, et äh, liha pärineb loomadelt, keda ei ole uimastatud enne tappu äh,. tarbijad ei ole rahul ilma selle infota sellel päeval, kui Dolly tähistab oma viieteistkümnendat sünnipäeva, ei ole siin küll mitte millegi üle rõõmustada, aitäh! E suur aitäh! vaba ja demokraatliku Euroopa eest, härra Rossile on sõna üheks äh, sõnaks. aitäh, proua president, kallid kolleegid! me puudume seda teksti, mis äh, plenaaril tuli esimesele lugemisele, hoolimata raportööri tööst lükkas nõukogu mm, selle ettepaneku tagasi ja nüüd oleme teisel loom- äh,, lugemisel. eesmärgiks on võtta maha äh, toidu päritoluriik, meie arvates on see valik, mis on vastuolus meie ettevõtete huviga, nad tahavad edasi tööt-, nad tahavad töötada äh, ja toimetada Euroopas. tuleb astuda samme selle suunas, aga hetkel on liiga vähe saavutatud, arvestades seda, millised on Euroopa kodaniku soovitused. tõsisem see, et riiklike sätete rakendamine, mis puudutab päritoluriiki äranäitamist, on asi, mis oleks teoreetiline või võimalus ja ainult seda. ehk siseriiklik seadusandlus, mis on piiravam, ei saa iialgi kvalifitseeritud häälteenamust alaliste esindajate komisjonis ehk siis Põhjaliigat äh, arvates peaks meil, me ära näitama päritolu, see on asi, mida tahavad tarbijad, neid tuleb informeerida sellest, kust nende toit päritolu, praegusel hetkel peab meie seisukoht olema selle vastu, aitäh! suur aitäh ja fraktsioonilise kuuluvuseta liikmetele, proua Toots, teil on üks sõna aitäh, president volinik, aitäh, raportöör! tarbijatel on õige, õigus oodata informatsiooni, eh, et toidumärgistus oleks õige ja mitte eksitav. informatsioon on oluline, kvaliteedistandardid, mida see toit täidab, on oluline argument valikute tegemise jaoks, oluline ka ohutuse jaoks. kõik need on head asjad, mis siit raportist välja tulevad, aga tahan rõhutada ühte konkreetset valdkonda, kus minul on tõsiseid raskusi ja see on, puudutab äh, päritoluriigi märgistust. samas, kui ma tunnen sümpaatiat selle kontseptsiooni suhtes, on mul teatud reservatsioonid selle suhtes, kuidas see mõjutab kauplemist. Põhja-Iirimaal kohalik äri on näinud juba seda, kuidas päritoluriigi Äh, märgistust võib kasutada protektsionistliku meetmena. see on negatiivselt mõjutanud kauplemist Põhja-Iirimaal ning tootjad ja töötlejad on kannatanud selle all. ma tean, et see on murettekitav probleem liikmesmaade jaoks, kes on seda välja tõstnud, tõst-, toonud ka nõukogu tasandil. kutsun üles komisjoni tegema mõjuanalüüsi, et uurida, kõiki võimalikke märgistusalaseid seadusi, eriti mis puudutab päritoluriigi äratoomist, aitäh! suur tänu, nüüd saavad sõna kõik ülejäänud kõnelejad ja kõigepealt proua Juuso kaheks minutiks, palun. suur tänu, proua president, härra volinik proua Sommer, kaasraportöörid ja komisjon ähm, on jõudnud väga hea äh, kompromissini ning see on äärmiselt oluline ka meie tarbijate jaoks, nii et ähm, õnnesoovid meile kõigile tarbijatena, me soovime soov-, loomulikult saada võimalikult ähm, kõikehõlmavat infot selle kohta, mida me sööme ja see ähm, tootekirjeldus äh, kindlaks määramine ei ole sugugi mitte lihtne, sellepärast et siin äh, tuleb silmas pidada ka kulude-tulude tasakaalu, mis käib kaasas äh, toidu märgistamisega. sellepärast, et keegi peab ka ju toidu märgistamisega kaasnevad kulud kandma, kui selleks ei ole tarbija, siis on selleks VKE-d. ja VKE-d surutakse sellisel juhul turult välja, sellepärast nad ei suuda konkureerida lisakulutuste tõttu enam suurte ettevõtetega, niisiis me peame leidma siin tasakaalu, me ei tohi unustada seda, et äh, tootekirjeldus äh, pakendil on oluline ka selles ähm, tasakaalu kontekstis. päritolumärgistus äh, oli kohustuslik juba varemgi. ja peale selle oli juba varemgi võimalik vabatahtlikkuse alusel ähm, toite märgistada. nüüd, mis puudutab lisaaineid, siis ei ole sugugi mitte lihtne kindlaks määrata, milline on see põhiaine, millest toiduaine koosneb. üheks võimaluseks on siin leida selline lahendus, mis ei suurendaks kulutusi ettevõtetele ja mis tooks tulu ka tarbijale. kahju on sellest, et seda et seda ei rakendata mm, alkohoolsetele jookidele, sellepärast et siin on juba väga palju infot olemas äh, ja kõik teavad, et alkohol sisaldab väga palju mm, kal-, äh, kaloreid ja seetõttu peab tarbijatel olema ka selle kohta rohkem infot. suur tänu ja nüüd kolleeg De Castro pooleteiseks minutiks, palun. suur tänu, proua president, lugupeetud härra volinik, lugupeetud kolleegid nüüd, mis puudutab ähm, toidumärgistamise äh, raportit, siis siin on tegu väga olulise äh, sammuga äärmiselt olulise eesmärgi suunas, nimelt äh, tarbijate õiguste kaitsmise suunas. soovin tänada raportööri ja ka variraportööre ja soovin tänada ka minu fraktsiooni raportööri. Euroopa Liit peab vaatama tulevikule vasta, vastu usaldusega ja meil on selleks vaja ka vastavaid vahendeid, et kaitsta oma tarbijaid, nüüd me oleme jõudnud teisele lugemisele ning siin on mõningaid muudatusi toimunud võrreldes esimese lugemisega, me ootasime tegelikult rohkemat, näiteks mis puudutab äh, märgistamist, mis puudutab päritoluriigi kohaseid andmeid, samuti mis puudutab ko-, kohustuslikke andmeid kõikide lihatoodete kohta artikkel kakskümmend viis ja see on ka see, mida tegelikult paljud tarbijad Euroopa Liidus soovivad ja ootavad. me peame tähelepanu hindama, pöörama ka sellele, et mis puudutab kohustuslikku märgistamist, siis siin tegelikult ei ole see saavutatu vägi, väga ambitsioonikas olnud, näiteks mis puudutab ähm, toiduainete sisaldusi. samuti on siin tehtud mõningaid äh, erandeid näiteks küülikulihale, ma ei saa aru, miks sellele on tehtud erand. me soovime siin saavutada läbipaistvust äh, ja äh, ma loodan, et me suudame oma ambitsioonikat eesmärki järgida, et jõuda parimate tulemusteni. suur tänu ja nüüd üheks minutiks proua Riis. aitäh, härra president, pärast kolmeaastast arutelu, mis on olnud väga vastuoluline ja väga äge, on äh, nüüd äh, lõpuks jõudnud lõpu, äh, kompromissini, mis on tasakaalukas ja ma tahaksin siin esile tõsta see pärit, seda päritoluriikide mm, märgistust, tarbijate jaoks on see väga oluline, et nad teaksid, kust tooted tulevad, et nad saa-, võiksid valida kohalikke tootjaid ja siis on muidugi väga hea see allergeenide märgistus ja aspartam ning ka äh, ning hüdrogeenitud rasvad äh, oleks ka väga oluline reguleerida, sest me teame, kui kahjulikud need on. Need äh, kolm aastat on tegelikult liiga pikk aeg. Äh, ma arvan, et me peame olema ambitsioonikad, kui me tahame võidelda ülekaalulise vastu, milles, mille all kannatavad väga paljud inimesed Euroopas. aitäh! ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Kööling. suur tänu, tahaksin ka omalt poolt äh, proua Sommerit äh, õnnitleda ja tänada kõiki variraportööre, see tulemus on, äh, on lasknud ennast kaua aega oodata ja mina olen siin olnud alles selle ametiaja algusest alates, nii et teie jaoks on ilmselt veelgi suurem see rõõm. ma tervitan seda paketti ja, ja see toetab läbipaistvust ja ausust ähm, toiduainete märgistuses ja on tarbijate huvides. meil on sadu tuhandeid teatiseid olnud oma valimisringkondade jaoks ja mina tahaksin tänada selliseid organisatsioone nagu Naiste Instituut Ühendkuningriigis, kes on ka kampaania osades sellele protsessile kaasa aidanud. loomulikult aga keegi pole sajaprotsendiliselt rahul, kuid siiski oleme teinud edusamme mitmes valdkonnas. näiteks päritolumärgistuse osas väga palju on selle üle vaieldud ja arutletud ja minu meelest kompromiss selles osas on hea siis äh, toiduainete info on arusaadavam, kasutatavam ja liikmesriigid saavad ise oma meetodite ja süsteemidega jätkata ja kõik see kehtib. nii et minu meelest selle määrusega äh, aitame me kaasa tervislikule toitumisele Euroopas ja see on väga teretulnud. suur tänu, proua Kerling, ja nüüd annaksin sõna härra Scottale üheks minutiks. suur tänu, kallid kolleegid tarbija on selle raporti puhul kõige olulisem punkt. sageli me unustame selle, kui me langetame otsuseid. meie jaoks on parem, õigem informatsioon tarbijatele kõige olulisem ja oluline on ka lähteriigi märgistuse küsimus aga mis puudutab põllumajandustooteid äh, ja meie põhitoiduaineid, äh, siis äh, orite-, päritolu on kõige olulisem, kuid samuti on oluline toiduainete jälitatavus, päritolu jälitatavus ja lõpetuseks meil on siin, kahjuks on meil just hiljutisest tekkinud E. coli bakteri äh, kriis, mis on kõigele sellele rohkem tähelepanu pööranud, nii äh, lähte märgistus ei tähenda mitte alati kvaliteeti, kuid lähtemärgistist äh, tuleb siiski kaitsta selleks, et usaldus, tarbijate usaldust suurendada. ja nüüd suur tänu ja härra Delange, proua Delange. suur tänu, ka mina tahaksin tänada raportööri teha seda kogu südamest ja äh, igal juhul tänu selle dokumendi vastuvõtmisele on tarbijad paremini teavitatud, kuid äh, ma tahaksin rääkida ka äh, sellistest toodetest nagu see pakett, see on nagu juustuga pitsa. kuid kui te vaatate toiduainete koostise nimekirjas, siis näete, et siin ei ole mitte ainult äh, tainas ja, ja juust, vaid siin on erinevad rasvad ja igasugused ained. oluline on see, et kõik see oleks ka toiduainetel. mind, mulle valmistab muret see, et siia on kirjutatud äh, taimeõli lisatud, kuid tarbija ei saa sellest suurt targemaks. Nad võivad arvata, et tegemist on oliivõliga, mitte võltsjuustuga. Äh, inimesed peavad ikka tõesti teadma, mis selles pakendis on, tegemist on kompromissiga ja praegusel hetkel selle jõustamine vajab ka tugevaid rakenduslikke meetmeid liikmesriikides. Te peate olema selleks valmis, volinik ma kindlasti küsin komisjonilt järgnevatel aastatel, kuidas selle jõustamisega on ja kui paki peale on kirjutatud tõesti juust, siis paki sees peab olema samuti juust ja e, kui see praktikas ei toimi, siis me tahaksime, et te pisut rohkem rehma pingutaksite ja näppu vibutaksite. suur tänu, järgmisena proua Vestlund, palun. suur tänu. mina kuulun nende inimeste hulka, kes on kergendunud e, selleks, et meil on nüüd selged äh, reeglid liha päritolu kohta, see on tähtis tarbijate jaoks, äh, tegelikult kõikide inimeste jaoks, see on ka tegelikult äh, äh lihakasvatajate jaoks tähendab, minu koduriigis on standardid meile palju kõrgemad kui mõnes teises liikmesriigis. nii et olukord erinevates riikides on erinev. nii et see lähenemine on parem kõigile, tarbijale, lihakasvatajale, ka loomadele. siis siin on päritolumärgistuse küsimus väga pal-, väga tähtsaks muutunud, see tuleb kõikidele toodetele peale panna. ja see on tarbijatele väga hea, sellepärast et näiteks liha päritolu peaks olema tarbijatele alati selgesti märgistatud. on ka pettumusi, näiteks transrasvade puhul ei nõuta selle märgistamist. transrasvad on äh, transrasva sisaldavaid äh, tooteid oleks väga lihtne turult ära saada, aga seda ei ole tehtud. mul on väga hea meel, et meil ei et ei panda enam äh, kalorisisaldust saja milliliitri ja saja grammi kohta. suur tänu järgmisena kolleeg Premosa suur tänu. suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid. muudatusettepaneku sada kolmkümmend seitse tegid nelikümmend kolleegi, kus räägitakse äh, sellest, et äh, tuleb anda informatsiooni kõikides, äh, tuleb kanda informatsiooni emakeeles isegi siis, kui see keel ei ole Euroopa Liidu ametlik keel. tegelikult on nii, et paljudel Euroopa Liidu kodanikel on emakeeleks keel, mida siin parlamendis ei räägita. Äh, Kataloonimaal on see täiesti reaalne, katalooni keel, äh, keeles aga toiduaineid ei märgistata praegusel hetkel on aga väga paljud tarbijad oodanud meilt, et me ka selle reegli sisse viime. siis artikkel viiskümmend lõiked üks ja kaks, neid tuleks kasutada selleks, et kasutada ka neid keeli, mis ei ole praegusel hetkel veel Euroopa Liidu äh, ametlikud keeled. ma loodan, et komisjon võtab ka selle ettepaneku vastu. suur tänu, järgmisena härra Uski, üks minut, palun. Thank you, president ja. suur tänu, härra president. mina kuulun nende liikmete hulka, kes on saavutatud kompromissiga rahul ja sellepärast tahaksin tänada raportööri proua Sommerit äh, tema tehtud suurepärase töö eest. me rääkisime päritoluriigist, toidu märgistamisest, eriti liha puhul mis on võib-olla isegi natukene irooniline. meil tuleb vastu võtta määrus, mis arvestab tarbijate huvisid me ei saa aga midagi tarbijatele ette kirjutada, mul on väga hea meel, et me jõudsime ka tähemärgi suuruses äh, kokkuleppele toiduainete märgistamise puhul. kuid me peaksime veel tegelema ka pakendite suurusega. me ei taha luua selliseid äh, sätteid, mis äh, muutuksid tarbijatele koormaks. suur tänu järgmisena. Well, the EU worldview is that you know best about everything from global warming scares to äh, miks te arvate, te teate kõigest paremini, äh, kõike kõige paremini kliima soojenemisest ja toiduainetest, aga kui me räägime toiduainetest, siis tarbija teab kõige paremini, tarbija ise otsustab, mida ta tahab süüa ja millal ta tahab süüa ja loomulikult äh, mõningad märgised on äh, lihtsalt kaine mõistusega põhjendatud, olgu see toitainete informatsioon või midagi muud, kuid väga palju sellest äh, raportist tegelikult on lihtsalt igatpidi liiale minek. ja see läheb palju maksma, ma kardan, et lõpuks on tarbija see, kes peab need arved kinni maksma ja mulle tundub see iseäranis ohtlik meie majanduskriisi tingimustes aga ma kordaksin teile seda, mida kordan iga kõnega, me kõik teame, et Ühendkuningriik oskab ise seadusi vastu võtta. jah, meie parlamendis, Mali parlamenti tuntakse kui kõikide parlamentide ema ja tegemist on jälle kord sellise teemaga, jälle kord sellise otsusega, mida peaks langetama liikmesriigi tasandil. suur tänu, härra Nutal ja nüüd saab sõna proua Tyson. suur tänu härra president, kallid kolleegid, selle määrusega saavad lõpuks meie tarbijad need, selle informatsiooni toitainete kohta, mis neil on vaja selleks, et äh, jääda terveks äh, ja toituda tervislikult. toiduinfo on siduv kõigile, mitte ainult toit, tervisega seotud väidete osas äh, tuleb esitada konkreetseid äh, andmeid, arve, protsente, suhtarve ja minu meelest on see õige tee. ma arvan, et äh, tule liiklus valgusfoori värvide kasutamine oleks võib-olla olnud ka mõttekas, kuid arvan, et võib-olla peaks pöörama tähelepanu kõrge kvaliteediga toiduainetele, mis on praegu jäänud pisut tähelepanu alt kõrvale ja äh, tarbijad peavad saama informatsiooni ka sellises keeles, nagu nad aru saavad, sellele paluksin rohkem tähelepanu pöörata ja tahaksin juhtida tähelepanu veel ühele asjale, jälgitavus ja lähteriigi põhimõte, minu meelest neid kahte asja tuleks eristada ja mul ei ole mingisuguseid äh, probleeme päritolukoha märgistamisega, kui tegem-, tegemist on äh, mitmeid toitaineid sisaldava to toiduga, siis on see võib-olla keeruline. suur tänu. aitäh, äh, härra Perello. me me alati kaebame, kui meie samme kompromissi, aga me ei peaks äh, praegusel juhul kaevama, sellepärast et me oleme teinud ka edusamme, eriti mis puudutab märgistamist, eriti mis puudutab mm, edastatava sõnumi selgust ja ohutust, aga piirmäärad on äh, siit välja jäetud. ma tahaks paluda komisjoni, et äh, komisjon ei hääletaks tähtaegade üle sest äh, meil on väga palju probleeme tervishoiuga, mis äh, tulenevad just nimelt toitumisest äh, ja me peaksime võtma siin eeskuju Taanist, Rootsist, Austraaliast, ja meie edusammud sõltuvad sellest, kui, kuidas me arendame seda seadusandlust edasi. aga ma tahaksin väljendada oma rahulolu sellega, mida me oleme saavutanud, aga me peame saavutama veel väga palju rohkem. aitäh härra Pereiole ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna proua Okuni. aitäh, härra president, armsad kolleegid, ma tahaks esmalt äh, tervitada proua raportööri tööd äärmiselt oluline on, et Euroopa tarbijatel oleksid äh, tarbitavate toiduainete pakenditel äh, kogu info, mida neil on vaja selleks, et valikut teha. kogu vajalik info ja mitte ükskõik milline info. mul on väga hea meel selle kompromissi eest, mis saavutati. ma ei ole täiesti nõus härra Natali analüüsiga. ma arvan, et me peame rõõmustama selle kompromissi üle, mis me saavutasime. märgistus on äh, paremini mõistetavam ja äh, teave allergiate kohta, allergeenide kohta on paremini kättesaadav ja täiesti lubamatu on see, et tarbijaid petetakse niimoodi, et müüakse neile mm, taimerasval, taimerasvast tehtud juustu. mul on väga hea meel ka, et et nüüdsest märgitakse kohustuslikult pakenditele ka värske sea, lamba, kitse ja kodulinnuliha päritolu aga ma sooviks, et äh, me mõtleks ka kõigile nendele ettevõtetele, kes peavad äh, süstemaatiliselt äh, kohanema nende uute reeglitega, nende jaoks tähendab see investeeringuid ja aega, mida on vaja selleks, et kohaneda ning ma arvan, et me peaks nüüd neil, neile aega andma ja laskma neil kohaneda, ilma et me uusi muutusi sisse viiks. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Vernjov härra president, härra volinik, armsad kolleegid, kolm aastat oleme nüüdseks tegutsenud selle teemaga ja meile on mm, põllumajandus- ja toiduainete tööstus avaldanud väga suurt survet, mul on väga hea meel saavutatud tulemuse üle, mul on väga hea meel, et nüüd on kohustuslik täielik toitumisalane märgistus, mis võimaldab tarbijatel valida tervislikke toiduaineid selgelt mä-, märgitakse ära allergeenide sisaldus, see käib ka pakendamata toi-, toiduainete kohta ja äh, kõigi lihaliikide päritolumärgistus on samuti suur samm edasi. Ähm, ma soovin, et meil õnnestuks see ka äh, juurutada liha ja kala ja äh, töödeldud lihatoodete puhul me oleks võinud äh, veelgi rohkem edasi liikuda, äh, et äh, see toitumisalane teave oleks pakendi esiküljel, aga ikkagi on sellest õigusaktist kasu Euroopa tarbijatele, aitäh tähelepanu eest! aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Tabaidi. tisztelt képviselőtársaim, csalódást keltő austatud Euroopa Parlamendi liikmed minu jaoks on äh, lõpptulemus äh, pettumust tekitav. me oleme läbinud äh, meie toiduainete etiketistamise eeskirjade ja õigusaktide ülevaatamise protsessi, me tahaksime, et meil oleks märgistatud ka päritoluriigid ja soovitatud kasuta igapäevane äh, tarbimiskoguse äh, ei võetud vastu. Äh, csomagolás, föld alán való címkézés, ahogyan ezt Glenis Wilmot és a szocialisták javasolták. ja nagu äh, Glenis Wilmot ja sotsiaaldemokraadid ütlesid, tegemist on lihtsalt dokumendiga, mille puhul on võimatu mõista, miks parempoolsed fraktsioonid on põllumajandustootjate lobile järele andnud ja energiaga või kalorisisaldus alkoholitoodete puhul oleks olnud ka näiteks oluline asi, mida sisse viia. suur tänu, härra Tabasti ja nüüd äh, härra Tarabella, üks minut, ütleb härra president. aitäh, härra president, äh, armsad kolleegid, selles äh, selle teema puhul nagu paljude teiste puhul on see põhimõte, et liiga palju teavet tapab ära igasuguse teave, väga oluline. me, meil võib olla hea meel selle üle, et äh, muude lihaliikide puhul äh, samuti märgitakse ära äh, päritolu, ma olen selle eest võidelnud ning ma tänan, et proua Sommer selle sisse pani see äh, kokkulepe, mille me kinnitame, on kindlasti äh, samm edasi, sellepärast et seni oli päritolumärgistus ette nähtud üksnes veiseliha, äh, mee, oliiviõli, värskete puu- ja köögiviljade puhul, aga nüüd laiendatakse seda ka sea, lamba, kitse ja kodulinnulihale. aga tegemist on väikse sammuga edasi ja tarbijad soovivad ja vajavad vastavat teavet ja pööravad järjest äh, rohkem tähelepanu sellele, et äh, et äh, toit oleks lähedalt aga see, mis on portsjon, portsjoni määratlus on täiesti teoreetiline eh,. Queridos colegas, ahora vamos a pasar al catch the eye ja nüüd me jõuame vaba mikrofoni vooru juurde. mul on kolmteist sõnasoovi. me oleme ajast nii palju maha jäänud, sellepärast ei saa ma kõigile kolmeteistkümnele sõnasoovijale sõna anda, aga ma annan sõna kuuele sõnasoovijale. ja lähtun loomulikult et e-, sellest, et esindatud oleksid fraktsioonid ja annan sõna sõnasoovide laekumise järjekorras ja sõna saab esimesena härra Kelly. Eh, suur tänu, president! suurem osa meie Euroopa Parlamendi saadikutest tervitavad neid ettepanekuid ja see pole kellegi jaoks üllatav, sellepärast et sellest on meie kodanikele kasu. ja mina arvan, et selle ettepanekute puhul on, peame olema väga ettevaatlikud selles osas, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ei kannataks suurettevõtete ees. ma käisin Naiste Instituudi hommikusöögi kohtumisel ja nad tutvustasid meile, et uuringu tulemusi üheksakümmend kaheksa protsenti vasta-, vastanutest leidsid, et päritoluriigi märgistus on vajalikud üle, üle viiekümne protsendi küsitletutest ei teadnud, et päritolu märgistus tähendas seda, et et viidatakse riigile, kus tootes tehti suur, viimane suurim muudatus, aga tegelikult toote kasvatamine kuskil riigis või toiduaine kasvatamine kuskil riigis on teine asi kui selle toiduaine viimane töötlemine. ja seda tuleks selgitada. suur tänu, härra Kelly!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 Äh, tootjate kohustustest, aga ma tahaks teie tähelepanu juhtida asjaolule, et need soovitused on väga olulised tarbijatele. tarbijad äh, peaksid nende soovituste abil olema palju rohkem teadlikud oma õigustest. ma ütlen meelega, et nad peaksid olema teadlikud, sest see ei ole kindel. ma juhin teie tähelepanu pedagoogikale ja teadlikkuse tõstmisele tarbijate puhul sest äh, ol-, oluline ei ole mitte üksnes teabe hulk äh, pakendil, vaid ka tarbija võimal-, võimekus endast arusaamisel. aitäh ja nüüd äh, saab sõna üheks minutiks härra Obermeier. aitäh, Äh, kolm aastat äh, oleme har-, äh, siin kompromissi saavutamiseks ära läin-, raisanud. Mm. ja nüüd ei ole enam võimalik tarbijatele madalakvaliteedilist juustu müüa. mis puudutab liha äh, päritolu, siis äh, see mm, märgitakse ära üksnes äh, Äh, värske liha puhul äh, äh, tihti tuleb kanaliha Brasiiliast, prosciutto liha e-, ei ole tavaliselt pärit vastavast regioonist ja nii edasi. aga siiski on tegemist väga vajaliku sammuga õiges suunas, me ei tohi seisma jääda, me ei tohi ära oodata uut skandaali selleks, et jälle tegutsema hakata, aitäh! suur tänu, Robert Maier ja nüüd üheks minutiks saab sõna proua Ruth Berend. suur tänu, härra president. ma oleks tahtnud, et kolleegid oleksid olnud julgemad ja oleksid äh, läinud teisele lugemisele ja oleksid julgenud ka lepitusmenetlusse minna, sest siin räägitakse, et kaloreid ei tule panna esimesele küljele vähemalt alkoholikalorid tuleks kuskile kirja panna. seda ei saavutatud, portsjoni suurust ei pandud kirja, on see siis lusikas, tass või palju, mitte midagi sellist ei ole kompromissis kirjas. päritoluriigi märgistus, midagi, mida tarbijatel on hädasti vaja teada artiklis kakskümmend viis on kirjas, nii nagu ka mujal, et tuleb kontrollida ja et peab transrasvad äh, siis äh, toiduainete sisaldus ja nii edasi, kõik on asjad, mida peab komisjon kontrollima. ei oldud siin julged, tulemus ei ole hea, ma oleks tahtnud, et ma oleks läinud teisele lugemisele, et ma oleks läinud lepitusmenetlusse, selleks, et me oleksime saanud korraliku tulemuse. niimoodi on meist tarbijad ainult pettunud. suur tänu, proua Ruut Perent ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Dorfmann suur tänu, härra president. ma arvan, et me saavutasime suurepärase tulemuse ja ma tahaksin raportööri südamlikult tänada. ma arvan, et eriti artikkel üheksa, kus räägitakse väikeseks keskmise suurusega ettevõtetest on tähtis artikkel, sest meie regioonides on väga palju toetatud just neid talunikke, kes otse oma taluõuelt kaupu tarbijatele müüvad ja on väga tähtis, et neid koheldakse teistega võrdselt rohkem julgust oleks ka mina soovinud alkohoolsete jookide puhul, ma arvan, et on täiesti arusaadav see, et madala alkoholisisaldusega jookide puhul pannakse kirja, palju nad alkoholi sisaldavad ja veini puhul võib-olla oleks saanud pikaajalise erandi sisse viia, isegi siis, kui me mõtleme, et vein ju, veini jaoks juba aastakümneid kehtivad reeglid, mis on palju äh, heldekäelisemad kui teiste alkohoolsete jookide puhul ma arvan, et veini puhul ei peaks me si-, küll mitte midagi muutma. suur tänu, härra Dorfmann ja järgmisena proua Manner. suur tänu, härra president, austatud äh, volinik, tahaksin kõigepealt tänada äh, teid hea kompromissi eest, igal juhul on tegemist sammukesega edasi, võrreldes meie algsete märgistamispõhiste põhimõtetega. kui me räägime toiduainete märgistamisest, siis kõige tähtsam on tarbija ja tarbija õiguste kaitse. iga tarbija peab saama teada, kust on tema ostetud toiduaine pärit ja mida see sisaldab. tarbijatel peab olema võimalus otsustada kohalike toodete kasuks ja see kompromiss on edusamm iseäranis seoses lähtemärgistuse osas ja see laiendab päritolu äh, märgistuse äh, kasutamise kohustust ka lihatoodete osas, mis on väga oluline. eks meil on jäänud veel päris palju ka teha ja väga ja on oluline, et me päritolumärgistust laiendatakse ka tulevikus ka piimatoodete ja te ja äh, teiste toodetele. tahaksin tänada ka härra Tremosat keeleküsimuse tõstatamise eest ja juhiksin sellele veel kord komisjoni tähelepanu. suur tänu, proua Manner ja äh, härra Mikolašik, palun, üks minut. suur tänu, kallid kolleegid, tegemist on suurepärasega näitega sellest, kuidas Euroopa Parlament suudab teha konstruktiivset tööd sellises teemavaldkonnas, mis on oluline ja arusaadav meie liikmesriikide kodanikele. mul on hea meel, et oleme suutnud kokku leppida tähemärgi suuruse osas, sisalduse osas ja äh, arstina tervitan ma ka seda, et äh, on allergeenid ära toodud äh, ja nii edasi. kuid tõsi on see, et kui keegi tahab näidata, äh, reklaamida toodet äh, kenade maasikatega, isuäratavate maasikutega, kui toode sisaldab kunstlikke äh, lõhnaaineid või maitseaineid ainult, siis see ei ole eriti tore. väga hea, et te rääkisite ka värvainetest, alkoholist, härra volinik, millest räägime me tulevikus oma seadusandliku töö käigus ja see ja selle eesmärgiks on äh, proua Sommeri head raportit tulevikus veel parandada, tahaksin tänada proua Sommerit. suur tänu ja nüüd anname sõna härra volinikule, palun. suur tänu, härra president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. on oluline näidata, et Euroopa Liit tahab ja suudab võtta vastu õigusakte, mis tõesti tugevdavad kodanike positsiooni nende igapäevaelus. ja äh, info on sellise positsiooni tugevdamise äh, kõige olulisem element ja olen nõus nendega, kes ütlevad, et parem tehnoloogia tulevikus ja loodetavasti lähitulevikus võimaldab meile informatsiooni edastada veelgi õigeaegsemalt ja veelgi rohkem tarbijatele selle kohta, mida neile tarbimiseks pakutakse. ma panin kõrva taha, et te juhtisite tähelepanu korduvalt jõustamisele. Te mainisite äh, loomade äh, tap-, tootmist äh, ja samuti ka imiteeritud äh, toodete küsimust. Need küsimused äh, on küsimused, mille puhul te rõhutasite jõustamist ja tõesti, see on tõsi. mina ise olen kindlalt veendunud, et isegi enne, kui me asume uusi õigusakte välja töötama, uusi määrusi, juhtnööre välja töötama, peame me asuma tagama seda, et need õigusaktid, mis me oleme juba vastu võtnud, on jõustatud nagu kord ja kohus. ma usun, et me peaksime oma ressursse, oma pingutusi suurendama selleks, et rakendamist ja jõustamist tagada. ka imiteerimise osas me peame olema väga loomingulised. pea olema nõus proua Lange'iga. me tahame anda tarbijatele informatsiooni mingite äh, ainete sisalduse või mittesisalduse eest, äh, kuid äh, me ei tohi lubada, et loomingulised turust, turundajad kasutaksid meie oma välja töötatud töövahendeid enda huvide kaitmiseks ja samal ajal vajaliku info edastaksid nii-öelda peaaegu nähtamatute tähemärkidega. me peame äh, seda, sellel vägagi tähelepanelikult silma peal hoidma, nii nagu ka proua Leotar, on mul väga äh, kahju, et meil äh, ei ole infot kloonimise kohta kaasatud, mina arvan, et me lasime siinkohal võimaluse käest minna, me oleksime võinud juba ettevalmistusi teha selle info lisamiseks lähitulevikus, ma usun, et äh, see, need ettepanekud, mis olid meie töölaual mõned nädalad tagasi, võib-olla ei oleks sisaldanud küll meie kõikide lõppeesmärki, kuid äh, siiski näitasid meile õiget suunda, kuhu poole liikuda selleks, et lõpuks jõuda sellisesse olukorda, kus meil oleks see info tarbijatele olemas äh, ja jällegi, tarbijatele info andmine on kõige olulisem, mäletan, kui käisin siin oma volinikuks saamise kuulamisel Euroopa Parlamendis ja kinnitasin sedasama äh, teile. meie ei taha inimestele öelda, mida nad peavad sööma. me tahame neile anda informatsiooni selle kohta, mida nad söövad ja anda neile võimaluse otsustada, kas nad tahavad seda teha ja mis puudutab keelt, keelt ja keelekasutust, siis me peame olema väga ettevaatlikud, me ei ole keele osas äh, meie määrust muutnud, keelekasutuse osas. peame olema ettevaatlikud selles osas, et kui ma aru saan, siis see muudatusettepanek, mille te esitate, võimaldaks äh, ükskõik millisel piirkonnal või riigil kasutada ainult ühte keelt öö, äh, oma pakendil tõrjudes kõik teised keeled kõrvale ja see äh, minu meelest äh, õõnestaks teavitamise äh, kohustust selle asemel, et parandada teabevooge meie tarbijatele. see uus õigusakt on verstapostiks Euroopa tarbijate teavitamisõiguse tagamise protsessis. seadusandlik menetlus on lõppenud, ees ootab järgmine etapp, jõustamine meil on veel palju tööd teha selleks, et tagada mõningate eeskirjade täielik rakendamine ja ma jään lootma viljakale institutsioonide vahelisele koostööle selleks, et tagada selle määruse pragmaatiline äh, rõu-, jõustamine. tahaksin tänada raportööri proua Sammerit ja variraportööre nende äh, pingutuste eest, suur tänu! suur tänu! ja nüüd no, nõukogu nimel saab sõna proua Savitski. aitäh, härra president, lugupeetud daamid ja härrad saadikud. me oleme seda teemat arutanud äh, rohkem kui kolm aastat, meil on olnud väga palju kahtlusi, on olnud väga palju eriarvamusi, alates täielikust äh, toetusest äh, Ähm, mõningate kahtluste ja härra Tabadži äh, täieliku pettumuseni. Äh, lugupeetud daamid ja härrad, see, mida äh, mida me sööme, on väga oluline selle seisukohalt, et kuidas me elame ning tarbijatel on täielik õigus teada võimalikult palju tootest, mida ta tarbib eriti selleks, et härra Mikolašiki kolleegid ei peaks eh, pärast täiendavaid parandusi tegema. ma tahaks eh, olla nõus eh, volinik Talliga, kes just ütles, et tarbija et ei tule öelda, mida nad peavad ütlema, vaid et tarbijatel on õigus teada, mida nad söövad probleemiks on see, et märgistus iseenesest ei võimalda kujundada äh, häid toitumisharjumusi ja ma olen nõus härra Semkega, et meil on vaja äärmiselt suurt äh, tööd teadlikkuse tõstmisega, äh, sest toiduainete märgistusest üksi ei piisa. ma olen nõus volinikuga, kes äh, ütles, et meil on tegemist äh, tänaseks tasakaalustatud äh, kompromissiga, kus on tasakaalustatud kohustused, tasakaalustatud kohustused tarbijat kaitsta ning tasakaalustatud nõudmised põllumajandus- ja toiduainete tööstuse sektorile. mis puudutab aga äh, Äh, loomade kloonimist, millest rääkis proua Leotaar, siis äh, neid aspekte tuleb tulevikus äh, meie õigusaktides selgemaks, selgemalt välja tuua. Te rõhutasite eriti päritolumärgistust. ma mäletan kahe tuhande kolmanda aasta arutelu, kus meie tulevase liikmesriigina kuulsime, et päritolumärgistus ei tähenda midagi muud kui äh, kaubanduslikku protektsionismi. ma olen väga rahul, et nüüd laienenud Euroopa Liidus äh, oleme jõudnud äh, selles küsimuses uue lähenemisviisini. sellise lähenemisviisini, mis näeb ette, et toodete päritolu märgistus on selgelt välja kujundatud, eriti mis puudutab kolmandatest riikidest sisse toodud tooteid, oluline on teada, et seal peetakse kinni samadest reeglitest, toidu imitatsioon on samuti väga oluline teema tegemist on äärmiselt levinud nähtusega. me ei saa selle ees silmi sulgeda. kui tegemist ei ole toiduainega või kui tegemist on lisaainetega, siis tuleb see väga selgelt välja tuua. välja tuua niimoodi, et tarbija teaks, mida ta sööb. kokkuvõttes sooviksin ma teid selle arutelu eest tänada ja ma kinnitan teile, et äh, kõiki teie, mm, kõik teie mureküsimused ja arvamused edastatakse äh, aitäh ja ma nüüd annan äh, lõpetuseks sõna proua Sommerile, meie raportöörile. armsad sõbrad, kõik me oleks soovinud saada midagi rohkemat, meil kõigil olid suurepärased äh, ideed, ka mina oleks äh, eelistanud seda, et äh, kalorisisaldus oleks esiküljel välja toodud saja grammi või saja milliliitri kohta, mõnede soovid läksid veel kaugemale, aga kompromissi olemus ongi ju selles, et igaüks peab omalt poolt järeleandmisi tegema. E, ja detailid võivad meeldida või mitte, aga niimoodi jõutakse lähe, lahenduseni. minu meelest ei ole õige, et nii raske teema puhul ähm, mm, tehtaks tööd eesmärgiga minna äh, lepitusmenetluseni ja seda teeb see muudatusettepanekus, mis, mis esitatakse homme ja mis puudutab keelelisi eeskirju. Äh, kes tahab minna lepitusmenetlusse, tahab kompromissi lõhkuda. selge on see, et lepitusmenetluse äh, puhul äh, läheks asi samamoodi nagu uuendtoidu puhul äh, hiljuti ning seetõttu kõik fraktsioonide raportöörid on andnud panuse selleks, et jõuda selle kompromissini ja proua Lyotard kuuest ka teie andsite oma panuse. ka härra Rossi oma fraktsiooni nimel andis panuse kompromissi saavutamisse ning seetõttu ma üldse ei saa aru, kuidas te nüüd tagasi astute ja kuidas te nüüd ütlete, et välja on tulnud täiesti õudne asi. et seda ei saa toetada, et äh, me, me ei saa sellega rahul olla, miks te siis äh, poolt hääletasite? Teie ju aitasite meil seda kompromissi välja töötada ja ma olen teile selle eest tänulik. see äh, äh, kõlab nüüd nii, et et te olete nõus ja ei ole ka. Eh, see on teatav, tegemist on teatava populismiga, me ei saa sellega nõus olla, me tahame siin eh, tarbijate huve kaitsta eh, ja me teeme kõike selle nimel. kas see on perfektne? ei ole. kindlasti on palju asju, mis tuleb veel lahendada ülemineku aja jooksul, enne kui see määrus jõustub aga ma usaldan et seda, et komisjon leiab need lahendused ja et tuleb tegeleda alkoholi küsimusega, vaja on alkohoolsete karastusjookide definitsiooni. me jõuame kindlasti väga hea lahenduseni ja ma palun, et, et te homme toetaksite seda kompromissi, seda poliitilist lahendust, aitäh. aitäh proua Sommerile ja sellega on see arutelu lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist ja nüüd me jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, tegemist on proua Rootbeerenti mm, raportiga